organisatsiooni uutele projektidele, tegevustele uuendatud toona strateegia raames, aitäh, president! aitäh! ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Ombudsmani kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tegevuse aruanne. raportööriks on proua Matsooni ning raportöör saab sõna neljaks minutiks. aitäh, eh, president! siin me oleme jälle nüüd aasta on mööda läinud Eh, selleks, et arutada Euroopa Ombudsmani eh, viimase aasta tegevust ja võin öelda, et, eh, et bilanss on positiivne. vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile kakssada üheksakümmend kaheksa ehk vastavalt artiklile, mis määratleb Euroopa Ombudsmani positsiooni annab tagatise, et kodanikel on õigus äh, õiglasele menetlusele, nii, nii nagu see tuleneb artiklist nelikümmend üks põhiõiguste hartast, mis ütleb, et igal isikul on õigus saada äh, õiglase kohtlemise, on õiglase kohtlemise vääriline ametiasutustes ning menetlused peavad olema äh, juurdepääsetavad, kiired ja nüüd rääkides aastast kaks tuhat üksteist, siis kaebuste arv eh, on langenud võrreldes aastaga kaks tuhat kümme. Eh, uus on see, et üle kuuekümne ühe protsendi nendest kaebustest esitati interneti teel ja sellest kuuekümne ühest protsendist viiskümmend kolm protsenti esitati kasutades äh, seda äh, vormi, mis on Ombudsmani kodulehel üles pandud. ja see äh, teema on just minule südamelähedane, kuna mina olen petitsioonide komisjoni juhataja ja me oleme juba pikalt palunud seda, et oleks selline internetiteenuse pakkumise võimalus ja oleks selline portaal, mis arvestaks kodanike vajadustega. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal eh, informeerimise nii-öelda vajadus vähenes eh, tänu sellele, et Euroopa ombudsman on eh, interneti üles pannud väga hea juhendi, mis aitab kaebuse esitajatel kaebusi esitada korrektselt ning ka nii-öelda vähem oli nii-öelda äh, selliseid kaebusi, mis ei olnud äh, korralikult sõnastatud või mis olid esitatud küsimustest, mis jäävad ombudsmani pädevuse alt välja. seega äh, on õnnestunud parandada lähenemist kodanikele, teha kodanike tegevus lihtsamaks. süsteem on eh, muutunud lihtsamaks, kõik need meetmed, mille ombudsman on ellu rakendanud, on täheldanud seda, et need tulemused, mis lõppkokkuvõttes on saavutatud, on olnud tõesti positiivsed. kaebustest, mille kodanikud on esitanud, eh, siis eh, puudutas komisjoni, puudutavate komisjoni eh, kaebuste arv, eh, õigemini kõige rohkem kaebusi esitati komisjoni kohta, viiskümmend kaheksa protsenti. siin tuleb esitada ühe vastuväide eh, nimelt, kuna komisjoni otsused otseselt mõjutavad Euroopa kodanikke, siis on ka täiesti iseenesestmõistetav, et, et komisjoni puudutavad kaebused on, moodustavad kõige suurema osa parlamendi, parlamenti puudutavad uudised on head, kaebused on peaaegu poole võrra vähenenud mm, parlamendi suhtes kolmsada kaheksateist kaebust äh, nii-öelda menetleti põhjalikult läbi ja see, see tulemus on hea ja tahaksin märkida seda, et kõik institutsioonid osalesid ning äh, kõikidel võrgustike liikmetel on olemas vajalik pädevus selleks, et tegeleda kodanike kaebustega. siiski meil on ka üks soovitus esitada nimelt võrgustiku liikmed saavad esitada soovitusi, aga nad ei saa nii-öelda vastuseid anda. kahjuks esinejad katkestati. vabandan selle eest. aga nüüd saab sõna härra Diamanduros. And it's an excellent new because it proves äh, ja tegemist on see, me oleme seda raportit väga pikalt uur, juba me oleme arutanud seda iga aasta ja see näitab, et me mõlemad oleme veel väga hea tervise juures. aitäh ja Äh, soovin teile tõesti head tervist, sest meil on ka tervishoiuvolinik siin. president, lugupeetud saadikud, ma tahaksin teid tänada selle võimaluse eest, et saan teile kõnelda oma aastaaruandest aasta kohta kaks tuhat üksteist kõigepealt tahaksin öelda, et olen tänulik äh, parlamendile selle toetuse eest, mida äh, parlament on osutanud äh, ombudsmani tegevusele ja samuti tahaksin kogu südamest tänada petitsioonide komisjoni esime-, esinaist proua Matsoonit, ning äh, selle raporti eest, mille ta minu tegevuse kohta koostas ning ma olen pidevalt öelnud, et parlamendi toetus ning koostöö petitsioonikomisjoniga on äärmiselt oluline, et ombudsmani tegevus saaks olla edukas. kõnelen nüüd kõige olulisematest arvudest kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aasta aruandes kahe tuhande üheteistkümnendal aastal sain ma kokku kaks tuhat viissada kümme kaebust kodanikelt, ettevõtetelt, vabaühendustelt, äh, äh, assotsiatsioonidelt ja teistelt. ma üritan aidata iga kaebajat, kes ombudsmani poole pöördub, isegi juhul, kui kaebus tegelikult ei ole minu mandaadi piires me ei tohi alahinnata seda, kuivõrd oluline kodanikele on, et ne, see, et neid suuda, suunatakse kõige sobivama kaebusi lahendava organi juurde kõige, kohe algusest peale, nii et, et nad ei pea eh, pettuma ja ta, taluma viivitusi, eh, mis tekivad, kui nad peavad selle õige institutsiooni ise üles leidma. jaanuaris kaks tuhat üheksa Äh, käivitasin oma veebilehel interaktiivse juhise, mis on kättesaadav kõigis kahekümne kolmes ametlikus keeles selles suunis, eh, juhises aitangi siis juhtida kaebajaid eh, sellise institutsiooni juurde, mis suudab neid kõige paremini aidata, olgu selleks siis minu enda talitus, petitsioonide komisjon, eh, liikmesriikide ombudsmanid või probleemide lahendamise mehhanismid, mis on loet-, loodud Euroopa Komisjoni poolt, nagu näiteks Teie Euroopa portaal või Solvit piiriüleste probleemide jaoks vastuvõetamatute juhtumite arv on kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vähenenud saja üheteistkümne, saja, saja üheteistkümne juhtumi võrra ja ma arvan, et suuresti sellepärast, et kasutades seda interaktiivset juhist, leiab üha rohkem kodanikke kohe alguses selle õige koha, kuhu oma kaebus saata. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal eh, rohkem kui kaheksateist tuhat inimest eh, sai siis selle juhise läbi abi arvestades infotaotlusi, millele vastasime ning kaebusi, millega me tegelesime, võime öelda, et üle kahekümne kahe tuhande kodaniku said kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ombudsmanilt otsest abi. Äh, lisaks sellele äh, külastas ombudsmani veebilehekülge üle kahesaja üheksakümne viie tuhande inimese äh, nüüd vastupidiselt nende kaebustega, mis on minu mandaadist väljas, kasvas äh, alustatud uurimiste arv kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kaheksateist protsendi võrra neid juhtumeid oli, uurimisi oli siis kolmsada üheksakümmend kuus ja selline areng kinnitab, et üha rohkem inimesed, kes pööravad, pöörduvad ombudsmani poole, teevad seda õigustatult. Äh, uurimust, äh, uuri-, uurimiste suur arv Äh, on osaliselt seotud ka minu oma menetluste äh, muutmisega, üritasin neid teha kodanikusõbralikumaks, me viisime sisse uut, uut liiki uurimise, mis võimaldab kodanikul selgitada oma kaebuse tagamaid, kui ma ei ole alguses veendunud, et Euroopa Liidu institutsioonidel on põhjust seda asja uurida Äh, samuti on pidevalt vähenenud kriitiliste märkuste hulk ning see on ka tõend selle kohta, et Euroopa Liidu institutsioonid reageerivad positiivselt minu soovitustele ning nad osalevad aktiivsemalt kaebuste lahendamisel ning äh, niimoodi võidavad kõik äh, alati on ju soodsam, et see on soodsam nii kaebajale kui ka institutsioonile. viimase kolme aasta jooksul on äh, kriitiliste märkuste arv olnud keskmiselt kolmkümmend neli, aga see oli üle neljakümne kuue ajavahemikul kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kaheksa. president, lugupeetud saadikud, äh, sellel aastal olen jällegi pannud äh, iga-aastasesse aruandesse nõndanimetatud kõige väljapaistvamate juhtumite kategooria selleks, et juhtida tähelepanu sellisele eeskujulikule haldustavale, mida institutsioonid on rakendanud ning tahaksin täiendavalt rõhutada, kuivõrd ähm, kes, et ombudsmani rolli üheks keskseks ülesandeks on tugevdada just nimelt teeninduskultuuri Euroopa Liidu institutsioonides, edendades ja toetades parimaid kogemusi kümme sellist väljapaistvat juhtumit on siis selle aasta raportis välja toodud institutsioonide valmisolek teha koostööd õig-, ombudsmaniga selleks, et äh, kaebusi äh, lahendada, on väga oluline, see näitab, et nad on tõesti pühendunud sellele teeninduskultuurile ning äh, ma tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et kons-, mõningatel juhtudel oli väga oluline ka kaebajate endi konstruktiivne käitumine, et kõigile vastuvõetavat tulemust saada Äh, Eurobaromeetri uurimuse põhjal, kus uuriti siis kodanike õigusi ja Euroopa Liidu administratsiooni äh, tööd, äh, see uuring avaldati kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, on kodanike arvates Euroopa Liidus vabalt ringi liikumise õigus kõige olulisem, nelikümmend kaheksa protsenti vastanutest leidis seda kõige, teine kõige olulisem õigus on õigus heale haldusele, kolmkümmend kolm protsenti leidis seda ning sellele järgnes siis õigus kaevata ombudsmanile kolmkümmend kaks protsenti. teisalt nelikümmend kaks protsenti vastanutest andsid mõista, et nad ei ole rahul läbipaistvusega Euroopa Liidu institutsioonides ning viiskümmend kaks protsenti ütlesid, et ombudsman peaks hoolitsema selle eest, et kodanikud teavad oma õigusi ja teavad, kuidas neid kasutada kodanike teavitamine on äh, minu eesmärk olnud juba alates märtsist kaks tuhat üksteist ja ma korraldasin kõige suurema sidusrühmadele suunatud ürituse. Äh, selle pealkiri oli see, et kas Lissaboni leping tõesti aitab kodanikke äh, kõnelejate hulgas sellel üritusel oli nõukogu president härra Herman Van Rompuy, Euroopa Parlamendi asepresident proua Diana Wallis ja Euroopa Komisjoni asepresident proua Vivian Reding kahe tuhande üheteistkümnendal aastal avaldasin ka brošüüri, mille pealkiri oli Probleemid Euroopa Liiduga, kes saab aidata. see trükis sisaldab infot terve rea probleemi lahendamismehhanismide kohta, mida inimesed, kellel on tekkinud probleeme Euroopa Liidus, saavad kasutada ning selle, nõudlus selle brošüüri järele on olnud suurem kui ükskõik millise muu ombudsmani poolt välja antud brošüüri järele. arvestades seda, et ollakse rahulolematud läbipaist-, pädevusega, siis kasutasin siis rahvusvahelist õigusteadapäeva kahekümne kaheksandal septembril selleks, et kutsuda Euroopa Liidu administratsiooni üles olema aktiivsem just nimelt läbipaistvuse vallas ning kutsusin sellega seoses Euroopa Liidu institutsioone üles äh, võtma vastu kasulikud, äh, kodanikesõbralikud äh, online dokumentide registrid. mis puudutab nüüd minu enda talitust, siis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses alustasin oma veebilehel avaldami-, avaldamast infot uute uurimiste kohta, niipea kui neid alustatakse. nii on kodanikel kergem jälgida, kaugele nende asi on juba jõudnud. president, lugupeetud saadikud kahe tuhande üheksandal aastal äh, tegin ma missiooniavalduse, äh, mis kõlab järgmiselt Euroopa ombudsman üritab ähm, saavutada õiglasi äh, tulemusi nendele, kes on kaevanud Euroopa Liidu institutsioonide vastu, soodustab läbipaistvust ning edendab äh, äh, administratiivset teeninduskultuuri. me üritame luua usaldust, ähm, edendades dialoogi Euroopa Liidu ja kodanike vahel ning edendades kõige kõrgemaid sta-, käitumisstandardeid Euroopa Liidu institutsioonides. selleks, et seda missiooni kõige paremini ellu viia, kahe tuhande kümnendal aastal töötasin välja strateegia oma institutsiooni jaoks, mis on siis aluseks minu tegevusele. ning selle strateegia kõige olulisemad elemendid on kõigepealt ähm, tugevdada jätkuvat dialoogi kaebuste esindajatega, kodanikeühiskonnaga ja teiste sidusrühmadega, arvestades neid kohustusi, mis on kirjas Lissaboni lepingus teiseks kindlaks teha parimad tavad, parimad kogemused läbi ombudsmanide võrgustiku ning kolmandaks tõhutada, tõhustada ombudsmani rolli äh, edendades haldu-, teeninduskultuuri Euroopa Liidu institutsioonides. selleks, et saavutada head haldust, on väga oluline olla kodanike sõbralik ja institutsioonid ning organid peavad just nimelt siis äh, õppima kodanikke teenindama iga organ, mis ähm, taotleb sellist äh, kultuuri, äh, mõistab, et kodanikel ei ole õigus heale haldusele ainult kui, kui juriidilisele õigusele, vaid on vaja olla lihtsalt viisakas, abivalmis, koostöövalmis, tuleb selgitada kodanikele oma tegevust ja äh, põhjusi, mis nende arutluste taga on ning pidades silmas just nimelt neid kaalutlusi, leisin ma, et oleks väga oluline Äh, panna paika, panna kirja lühidalt kõik need avaliku teenistuse põhimõtted, mis ähm, aitaks kodanikel usaldada Euroopa Liidu institutsioone ja avalikke teenistujaid. avaliku teenistuse põhimõtted avaldatigi üheksateistkümnendal juunil sellel aastal ja mainiksin neid lühidalt. esiteks ähm, pühendumus Euroopa Liidule ja tema kodanikele, teine ausus, kolmas objektiivsus, neljas ähm, teiste austamine ja viies läbipaistvus ma olen tänulik äh, personali peadirektoraadile, et nad äh, saatsid need põhimõtted neljandal oktoobril kõigile, kes parlamendis töötavad. president, lugupeetud saadikud, nagu ma olen korduvalt öelnud, äh, see, need avaliku teenistuse põhimõtted ei jää mitte viimaseks ma räägin nendest eetilistest standarditest, mis kehtivad Euroopa Liidu Euroopa Liidus ning personalieeskiri, finantsmäärus, ombudsmani poolt vastu võetud Euroopa hea haldustava eeskiri juba sisaldavad neid standardeid nii otseselt kui ka kaudselt ning mõte need põhimõtted niimoodi kirja panna eh, eh, ei olnud, selle eesmärgiks ei olnud luua uusi eetilisi standardeid, Äh, vaid teha ähm, kodanikele ja avalikele teenistujale selgeks, et need, äh, millised on need eetilised standardid, mis Euroopa Liidu avalikus halduses juba kehtivad. Äh, lisaväärtus, mis nendest standardite avalikustamisest tuleneb see, et meil on nüüd võimalik pidevad konstruktiivsed arutelud avalike teenistujate ja kodanike vahel selles osas, milline käitumine on eetiliselt sobiv avalikud konsultatsioonid on näitanud, et sellised arutelud on väga vajalikud. Nende põhimõtete eesmärk ei ole äh, dublitseerida juba olemasolevaid vahendeid või neid asendada, vaadates läbi ja täiendades siis neid vahendeid, kus see võiks vajalik olla. pigem tahan ma, et need oleksid sellised ideede allikad ning seega teen praegu koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega selleks, et just edendada sellist institutsionaalset kultuuri, mis muudab need põhimõtted tegelikkuseks, aitäh! suur tänu. järgmisena härra Sefkovitš, palun. tänan, lugupeetud ombudsman, raportöör Euroopa Komisjon äh, tervitab äh, proua Matsooni põhjalikku raportit ombudsmani aastaaruanne pakub head ülevaadet eelmisel aastal tehtust ja see on kasulik teistele institutsioonidele. raport meenutab meile põhieesmärki, et meil oleks avatud, tõhus ja sõltumatu Euroopa Liidu haldusaparaat ma isiklikult äh, tahaksin tänada härra Diamantourost äh, suurepärase koostöö ja abi eest, et me saaksime oma tööd paremini teha. temapoolsed soovitused on alati väga teretulnud ja ma tervitan äh, temaga toimunud nii poliitilisi kui ka ametkondlikke kontakte proua Mazzoni on äh, pakkunud äh, välja mitmeid äh, muudatusi, samuti ka härra ombudsman. mainin neist mõningaid. ombudsmani uurimused on enamasti seotud Euroopa Komisjoniga üle viiekümne protsendi eelmisel aastal üle, üle kuuekümne protsendi üle-eelmisel aastal ja proua Mazzoni järeldab, et see on loomulik, kuna Euroopa Komisjon on kõige suurem institutsioon, millel on äh, täitev pädevused ja loomulikult enamik uurimusi äh, puudutab meid. aga kuidas me siis äh, käitusime kaebustega ja uurimustega, mida viis läbi Euroopa ombudsman? me vastasime äh, eelmisel aastal kolmesaja kuuekümne viiel korral, ombudsmanil üle-eelmisel aastal kolmesaja seitsmekümne viiel korral ja me üritame saavutada läbirääkimistel olukorda, millest võidavad äh, mõlemad ja trend on olnud igal juhul positiivne. samuti tahaksime märkida, et äh, kriitiliste märkuste arv on vähenenud äh, eelmisel ähm, aastal oli see ainult üksteist protsenti äh, lõpetatud uurimustest. kaks tuhat üksteist äh, saatis äh, komisjon kakskümmend viis vastust ombudsmani kriitilistele märkustele ja kaheksateistkümnel juhul seitsmekümne kahel protsendil me jõudsime üksmeelele. mis puudutab äh, mitteametlikke äh, protseduure, siis neid oli üheksakümmend üheksa ja see oli suur kasv võrreldes eelnevate aastatega ja sellistel juhtudel palus äh, ombudsman komisjonil vastata otse kodanikele, mida me ka tegime. ma samuti sooviksin tänada ombudsmani konverentsi korraldamise eest, millele juba viidati ja samuti tahaksin tänada teda laialdaste avalike kuulamiste eest, mis on korraldatud äh, konsultatsioonide eest ja seda ka härra Barroso nimel. samuti kinnitan, et äh, me väärtustame ombudsmani poolt mainitud põhimõtted ja olgugi, et äh, töötajate eeskirjad äh, seavad meie ametnikele kõrged äh, nõudmised, me ähm, aktsepteerime head administratiivkäitumise koodeksit, siis me loomulikult äh, jälgime edasi ka tähelepanelikult, kuidas kõiki neid reegleid ja norme praktikas rakendatakse. komisjon ähm, ootab edasist viljakat koostööd ombudsmaniga, Euroopa Parlamendiga, petitsioonikomisjoniga tulevikus. suur tänu, president! tänan! nüüd kõnelejate fraktsioonide nimel Rahvapartei härra Jaar, palun suur tänu, president, lugupeetud härra Diamandoros. kõigepealt äh, ma tahaksin tänada Euroopa Ombudsmani tehtud äh, hea töö eest, hea koostöö eest petitsioonikomisjoniga. Need aastad, mida aastaarvud äh, ja arvud, mida te mainite oma aastaraportis, on märkimisväärselt eelmisel aastal kaks tuhat viissada kümme kaebust, üle-eelmisel aastal kaks tuhat kuussada kuuskümmend seitse kaebust, samuti on vähe kaebusi, mis ei olnud äh, vastuvõetavad, äh, nii et äh, komplimendid ka selle arvu puhul. arvud tõestavad, et Euroopa Ombudsmani institutsioon on oluline osa demokraatlikust kontrollist ja läbipaistvusest Euroopa Liidus. just ombudsman pakub äh, kodanikele seda punkti, kuhu pöörduda, kui kodanikud tunnevad, et institutsioonid on äh, kohelnud neid ebaõiglaselt ja seetõttu muudab ombudsman Euroopa Liidu kodanikele haaratavamaks ja mõistetavamaks. loomulikult on Euroopa ombudsman äh, sealjuures enamat kui hambutu tiiger ja ta ei äh, lõpeta enne, kui menetlused on äh, lõpule viidud. komisjon küll otseselt ei värise ombudsmani ees, aga eksisteerib vastastikune austus ja nii peaks see ka tulevikus olema. minu jaoks on väga oluline ka see, et koostöö petitsioonikomisjoni vahel ja Euroopa Komisjoni, vabandust, ombudsmani vahel on äh, toiminud tõrgeteta petitsioonikomisjon äh, täiendab äh, teataval äh, määral ombudsmani tööd, mõnikord poliitikas tekib siis võitlus pädevuse üle, meil see nii ei ole, meie ühine töömoto võiks olla kahtluse korral Euroopa kodaniku kasuks ja see on täiesti õige. härra Diamantorus, ma soovin, et meie hea koostöö jätkuks ka edaspidi ja soovin meile kõigile head koostööd, aitäh! suur tänu, härra Jaar ja järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel üheks minutiks härra Postinaru, palun. aitäh, president. härra ombudsman, ma tahaksin äh, teid tänada, härra Diamandouros, äh, selle ülevaate eest, kus veel kord võetakse äh, kus veel kord viida-, tunnustatakse seda äh, poliitilist toetust ja, ja teie töö olulisust. väga oluline on, et, et te rõhutate just nimelt komisjoni rolli. mina tahaksin rõhutada Äh, ka see, seda, äh, seda panust, mille ombudsman on andnud hea halduskuuri avaldamiseni Euro-, arendamiseni Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikidel tasandil ja äh, kom-, petitsioonide komisjon on võimalik olnud teiega tõesti arvamusi vahetada pidevalt, mitte ainult kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Äh, selles raportis on ka selliseid asju, mis meile natukene muret teevad enamikes uurimustes äh, äh, äh, tegeldakse komisjoniga ning öeldakse, et komisjonis puudub läbipaistvus, ei taheta teha koostööd kodanikega. ma soovin teile edu, härra ombudsman ja ma loodan, et te suudate veenda ka liikmesriikide eh, ombudsmane, et eh, nad oleksid teadlikud oma ülesannetest, aitäh. ja Alde nimel proua Jätemägi. austatud eh, president, oma poliitilise fraktsiooni nimel soovin ma tänada Euroopa ombudsmani ja tema bürood tehtud hea töö eest täname teda avatuse edendamise eest ja sellest, et Euroopa Liidus valitseksid head haldustavad. Teie institutsioon on äh, tulnud välja heade haldustavadega, aga siinkohal tuleks ka nüüd äh, piitsutada Euroopa Komisjoni Lissaboni äh, leping äh, nägi ette, et meil on võimalik võtta vastu hea halduse seadus. ombudsman on pakkunud välja põhimõtted, aga need ei ole siduvad. loodetavasti komisjon tuleb välja siduvate ettepanekutega, mis äh, hõlmaksid ka avatust ja teiepoolne ettepanek, millega te välja tulite, oleks äh, vähendanud avatust, kui see oleks jõustunud ja see on häbiväärne. kahekümne esimesel äh, sajandil peaksid avatuse reeglid olema teistsugused, kui nad olid kakskümmend aastat tagasi. oma fraktsiooni nimel kutsun ma üles komisjoni antud küsimuses tegutsema ja peaks äh, parlamendile, nõukogule esitama hea on halduse seadusandluse, mis hõlmaks ka avatust. suur tänu! suur tänu, proua Jätenmägi ja järgmisena proua Auken, kaks minutit. tänan, president. tahaksin kõigepealt tänada selle hea raporti eest ja toetada Euroopa ombudsmani soovi, et äh, tuldakse välja mitte suunistega, vaid äh, määrusega. niimoodi me täidaksime kodanikele antud äh, lubadused seoses käitumisnormidega. Euroopa Liidu institutsioonid peaksid olema eeskujuks liikmesriikide institutsioonidele, seetõttu meil on vaja vastavat määrust. tänan raport Lätti koostajat ja aastaaruande eest äh, ombudsmani. oluline on, et äh, ombudsman äh, juurutab ametnikel teenistusvalmidust. kodanik on see klient, keda teenindatakse, nii peaks olema nägemus komisjonis olema aga puutunud kokku suhtumisega, et kodanik ei ole mitte klient, vaid vaenlane. nii et äh, liikudes selle teeninduskultuuri juurde, on meil vaja rohkem tegusid ja vähem sõnu. kui meil on pädevad ametnikud, siis äh, on meil ka kõige parem võime, võimalus võidelda korruptsiooni vastu, sest korruptsioon on tihti levinud just ähm, haldustasandil, ametnike hulgas ja haldustasandil peab lihtsalt levima hea kultuur, nii et äh, see juurib veos välja korruptsiooni. me oleme sellest ähm, rääkinud siin juba ka varem, et äh, petitsioonikomisjonis äh, me oleme arutanud mitmeid kordi seda, kuidas paremini rakendada aktiivseid kodanikke ja kuidas paremini rakendada nende poolt tulnud ideid. me ei taha pääseda nendest kaebustest, vaid just nimelt on äh, vaja toetada kodanike aktiivsust. härra Maier, palun. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar agradecer a la señora Machoni la aitäh, president, kõigepealt ma sooviksin tänada äh, raportööri proua Matsoonit äh, raporti eest, tegemist on hea raportiga, mis annab ammendava ülevaate kõikidest nendest erinevatest küsimustest, millel on peatunud ombudsmani aastaaruanne. samuti sooviksin tänada äh, härra Diamandurast kõikide ettepanekute eest, kogu tema töö eest. ma olen täiesti kindel, et tulevikus seisab teie ees veel rohkem tööd selleks, et tuua kodanikud institutsioonidele lähemale ja lahendada nende probleemid. kõik need taotlused, mis te kodanikelt saate, puudutavad sellist mudelit, mis ei võta aluseks solidaarsuse. meil on nii palju inimesi, kes on vaesed, kellel ei ole töökohta, kes on kaotanud kodu ja nii edasi, selle kriisi ajal me peame kõik olema palju tähelepanelikumad ja nõudma üha suuremat äh, läbipaistvalt komisjonilt, äh, kuna äh, inimesed tõesti hetkel meil Euroopas kannatavad. aitäh ja nüüd saab EFT nimel kaheks minutiks sõna härra Salavrakos. aitäh, president. mul on väga hea meel Ähm, esindada ähm, täna siin oma fraktsiooni, viimast fraktsiooni, kes saab äh, sõna ja ma näen, et me kõik avaldame tunnustust härra Diamanduro selle tehtud töö eest, me peaksime tõesti avaldama äh, kiitust härra Diamandurosele, kes on teinud väga tänuväärset tööd äh, ombudsmanina võideldes selle nimel, et kodanike õigused oleksid tagatud. vastavalt raportile kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli kaks tuhat viissada kümme kaebust, laekus ombudsmanile kaks tuhat viissada kümme kaebust, mis, mille põhjal võib öelda, et me peaksime leidma võimaluse selleks, kuidas laiemalt teavitada kodanikke sellisest äh, väga olulisest institutsioonist nagu Euroopa Ombudsmanist, arvestades Europarameetri tulemusi, nelikümmend kaks protsenti Euroopa Liidu kodanikest ei ole rahul läbipaistvuse tasemega Euroopa Liidu haldusaparaadis. ja seetõttu on Euroopa Ombudsmanil väga keskne koht, et saavutada edasiminekuid enamus uurimisi oli sel aastal seotud Euroopa Komisjoniga umbes viiskümmend kaheksa protsenti, seetõttu on väga oluline, et töötatakse välja erimeetmed, mille abil oleks võimalik parandada koostööd Euroopa Komisjoniga, et nii, et sellest saaksid kasu Euroopa kodanikud, eriti arvestades, kuivõrd raskes olukorras me hetkel oleme. tahaksin veel kord avaldada tunnustust härra Diamanturosele äh, suurepäraselt tehtud töö eest oma ametis ja tahaksin avaldada tunnustust ka proua Matsoonile, petitsioonide komisjoni esinaisele, kes on aidanud kaasa heale koostööle kahe institutsiooni vahel ja optimistlikult tahaksin lõpetuseks öelda, et küll me sellest kriisist ükskord üle saame ja, ja töötagem ka selle nimel, et, et usaldus suureneks. ja nüüd kaks minutit, härra Peker tänan, härra president, härra ombudsman, austatud äh, kolleegid. Äh, Kreeka Matsooni raport näitab, et me peaksime Euroopa ombudsmani tänama tema töö eest kodanike huvides. Euroopa ombudsman on teinud ka head koostööd Euroopa Parlamendiga, eriti petitsioonikomisjoniga. toon siinkohal ühe näite, mis torkas mulle täpselt silma. petitsioonikomisjonis on meil umbes äh, tuhat kaheksasada petitsiooni käsitleda ja siis meil on eriraportid, äh, mis äh, puudutavad komisjoni ja need on eriaruanded siis, mida on esitatud äh, suhteliselt harva viimastel aastatel ja see näitab, kuivõrd põhjulik on olnud äh, ombudsmani äh, töö. veel mõned näited äh, minu kogemusest. üks puudutab seda, et meil on vaja veelgi rohkem teha teabe- ja teavitustööd Euroopa ombudsmani äh, töökohta kakskümmend seitse protsenti kaebustest, mis ombudsman äh, saab, äh, langevad tema pädevusalasse, aga kolm neljandikku ähm, puudutavad ju muid institutsioone ja seetõttu tuleks inimesi paremini teavitada Austrias näiteks teevad seda avalik-õiguslikus televisioonis äh, teatud äh, juristid, sellist teavitustegevust. järgmisena üldiste äh, haldustavade määrus, mille ettepanekud me ootame, peaks panema paika üldised käitumisnormid, miinimumid ja ma soovin seoses sellega edu ombudsmanile, tänan aitäh eh, ja nüüd saab sõna proua Tikau. aitäh Euroopa ombudsmani raport kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kohta eh, on väga oluline, see, see huvitab nii kodanikke kui ka teisi, seal kõneldakse sellest, kuidas on sisse viidud lihtsustatud menetlus, mis on kodanike jaoks lihtsam ja äh, samuti sellest, kuidas äh, kaebajatele soovitud tulemusi saavutatakse äh, väga paljud inimesed on kahe tuhande üheteistkümnendal aastal esitanud Äh, taotlused ning äh, väga äh, üle tuhande inimese on esitanud infotaotluse ning väga paljud inimesed on saanud oma probleemile lahenduse ka interaktiivse juhise kohta samuti on siis paljudel kodanikel õnnestunud oma õig-, õigused jalule saada just nimelt seetõttu, et ombudsman on alustanud uurimisi või on nad siis suunatud selle institutsiooni juurde, kes saab nende probleemid lahendada. ja samuti on nüüd võimalik kaebusi esitada elektrooniliselt. aitäh, aitäh. Ja..., liigume edasi nüüd vaba mikrofoni vooru juurde, selleks on meil neli minutit ning sõna saab härra Valesja pomimo aitäh, president, austatud daamid ja härrad. vaatamata edusammudele, mis on saavutatud viimastel aastatel, on kaebuste protsent mm, ombudsmani mandaadi raames jäänud küllaltki madalaks. minu arvates me peaksime suurendama kodanike teadlikkust ja rõhutama tihedamat Äh, tihedama koostöö tegemise vajadust Euroopa ombudsmani, piirkondlike riikide ombudsmanide vahel ja ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel. ombudsman peaks tegema koostööd äh, nii tihedalt kui võimalik teiste institutsioonidega. ma toetan ombudsmani selles mõttes, et äh, hea haldus läheb kaugemale seaduse sätetest institutsioonid ei pea mitte austama ja kinni pidama oma seadusest tulenevatest ülesannetest, vaid nad peavad eh, teenuseid pakkuma kodanikele, kohtlema kodanikke õigesti, nii et nad saak-, saaksid oma õigusi kasutada. aitäh, härra Valesa ja nüüd üheks minutiks eh, saab sõna proua Prelegast. Um, aitäh mina te, olen samuti töötanud läbi ombudsmani raporti ja, ja tean, kui eh, olulist rolli ta mängib eh, Euroopa eh, Liidu avaliku aparaadi aususe tagamisel. ja tuleb vaadata ka seda, mida meedias on räägitud, räägitud näiteks volinik Dalida tagasiastumise kohta volinik Šemet oma ettepanekus rõhutas seda, et Olavi roll peab muutuma tõhusamaks ja et põhiõiguste hartas ette nähtud tagatised tuleb jälle rakendada ja seda kõikide Olavi uuringute puhul. seda arvestades tahaksin teada, kas ombudsman kavatseb uurida neid Olavi raporti ehm, taustu kuna tundub, et siin on tõsiseid küsimusi, mis on seotud kogu protsessi menetlusliku usaldusväärsuse osas ja palju tänu, et täna tulite siia. aitäh. ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Pasescu. aitäh. ka mina tahaksin omalt poolt tänada proua Amazonit selle töö eest mida ta on teinud, äh, koostades niivõrd äh, üksikasjaliku raporti ja tahaksin tänada ka härra Diamandurust kogu kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tehtud töö eest. ma tean, et kaebuste koguarv on pidevalt vähenenud. Äh, suurem osa juhtumitest millega ombudsmanil tuli tegeleda, oli tege-, puudutasid siis haldusomavoli. ma arvan, et ombudsman äh, on teinud kõik, mis tema võimuses äh, selleks, et äh, vähendada nende kaebuste arvu, mis ei kuulu tema pädevustele, mitte tema pädevusse. ning ta on ka püüdnud kaebajaid harida, kuidas oma kaebust korrektselt esitada. samuti on muudetud kaebuse esindamise menetlus, see on nüüd kodanikele ligipääsvatam, samuti tervitan seda tihedat koostööd, mis on ombudsmani ja äh, riiklike ombudsmanide vahel, aitäh! aitäh, proua Pasescu! ja nüüd saab sõna uuesti volinik, palun. suur tänu, austatud president. kõigepealt äh, sooviksin veel kord tänada mm, mm, hea koostöö eest ombudsmani ja petitsioonide komisjoniga mis aitab meil saavutada oma eesmärki, tagamaks tõelist teeninduskultuuri Euroopa haldusaparaadis oma kodanikele. kui vaadata statistikat, siis me näeme, et kaebuste arv on vähenenud ja meie jaoks eh, kinnitan teile, hea haldustava ja headest haldustavadest kinnipidamine on midagi sellist, mis on väga tähtis, väga oluline, seda me ka oma igapäevatöös teeme väga palju kommentaare puudutas Euroopa Komisjoni läbipaistvust. ma usun, et alati on võimalik äh, teha paremini ja kindlasti järgmisel aastal läheb meil paremini kui sel aastal, aga ikkagi olen veendunud, et Euroopa Liidu avalik teenu-, teenistus ja Euroopa Komisjon on on äh, kõige läbipaistvam avalik haldusaparaat, mida te võite leida liikmesriikidest, Euroopas või ka maailmas. ja nüüd meie töö kvaliteedi juurde me jätkame intensiivset äh, koolituse pakkumist oma ametnikele, pidevalt suurendame teadlikkust äh, selle kohta, kui oluline on kinni pidada hea haldustava ja läbipaistvuse põhimõtetest. me suurendame mitteametlike menetluste osakaalu, mis tihtipeale võimaldavad leida meil äh, sõbraliku lahenduse ilma ebavajalikku halduskoormata. me püüame leida selliseid sõbralikke lahendusi ja pöördume nõusaamiseks ka ombudsmani poole. ma olen kindel, et tehes head koostööd teiega ja ombudsmaniga, on meil võimalus selles osas tõesti tööd parandada läbipaistvuse juurde. siis ma usun, et ka siinkohal viimaste aastate jooksul on tehtud väga suuri jõupingutusi ning üheskoos oleme palju saavutanud, näiteks meie ühine läbipaistvuse register on midagi sellist, mida leiab harva erinevate riikide, maailma riikide pealinnades. midagi sarnast on Washingtonis ja nüüd ka Viinis ja, ja on näha, et, et see läbipaistvusregister on on kaasanud üha rohkem ettevõtjaid, kes soovivad liituda me e, püüame ka e, õigusbüroode osakaalu suurendada selles ja peagi me hindame seda, kui hästi see läbipaistvuse register on toiminud ja töötanud. rääkides läbipaistvusest, siis e, meil on ka komitoloogiaalased registrid, kuidas need ekspertrühmad on koostatud, millised on nende töö tulemused, kuidas avalikustatakse nende töö tulemust, nii et ähm, ka see osa on meil paremini korraldatud kui enamikes liikmesriikides ja mis puudutab Europarameetri statistikat, siis see näitab väga hästi, kuivõrd oluline on läbipaistvus ja, ja kui tihti kodanikud on pettunud. samas tasub meil olla uhked nii Euroopa Parlamendil kui komisjonil, et me kuulume Euroopa Liidus kõige usaldud, usaldusväärsemate või institutsioonide sekka ehk eh, isik, eh, institutsioonide sekka, keda kodanikud kõige rohkem usaldavad. kodanikud usaldavad Euroopa Parlamenti, usaldavad komisjoni mm ehk need protsendimäärad on tihtipeale palju kõrgemad kui usaldus nende oma riigi administratsioonide vastu, ehk ka seda ei tohi ära unustada. mis puudutab nüüd äh, härra Dali olukorda, siis ma olen kindel, et äh, ombudsman vastab konkreetsele küsimusele, aga võin teile kõigile kinnitada, et äh, Olafi uurimise tulemustest tuli selgelt välja, et, et ei olnud mingeid juhtumeid peadirektoraatides äh, õigusrikkumisega, see puudutab ka äh, tubakaalast seadusandlust ja kaks päeva tagasi öeldi, et tubaka puudutab seadusandlus, äh, vastav eelnõu tuleb välja ilma viivitusteta. kuulamine toimub nii-öelda kahe-kolme nädala jooksul ja kinnitan Euroopa Parlamendile, et tubakadirektiiv jõuab äh, parlamenti veel äh, praeguse ametiaja jooksul ja me esitame pärast seda, kui te, me oleme ettepaneku teile esitanud, äh, ma olen täiesti kindel, et te näete, et tegemist on ambitsioonika eelnõuga, mis aitab parandada meie kodanike tervist. aitäh! aitäh, volinik ja nüüd saab sõna härra Diamanduros. aitäh, president! lubage mul tänada kõiki parlamendisaadikuid, kes on võtnud täna siin sõna ja kes on väga mm, hea sõnaga rääkinud ombudsmani tööst. me hindame teie toetust ja me loodame, et teie toetus ja koostöö eh, suureneb selleks, et üheskoos kanda seda koormat, mis meie õlul on, et koos Euroopa Parlamendi petitsioonide komis-, komisjoniga veelgi paremini töötada meie kodanike huvides. terve rida parlamendisaadikuid tõstatas küsimuse sellest, et, et kaebuste arv on, on vähenenud ja mitte vastuvõetavate kaebuste arv. samuti tänu interaktiivsele juhendile, mille me oleme nüüd veebileheküljel kasutusele võtnud, oleme, see on hakanud ehm, tulemusi andma, inimesed pöörduvad meie poole ehm, õigetel põhjustel ja mitte valedel põhjustel. Euroopa Parlament on aastaid äh, olete palunud meil äh, vastuvõetamatute kaebuste arvu vähendada, nüüd me oleme suutnud äh, sellele palvele vastu tulnud ja oleme väga tänulikud äh, parlamendile sellise soovituse eest, härra Postinaru, sooviksin teid väga tänada teie kommentaaride, teie toetuse eest. nagu te teate, siis ombudsmani tööülesannete hulka kuulub see, et me et ma pean olema õiglane ja seega õiglane on öelda, et jah, tõepoolest komisjoni kohta esitatud kaebuste arv on kõige suurem, komisjonis töötavate ametnike arv on ka kõige suurem Euroopa Liidu institutsioonidest, aga kui vaadata neid, neid kõige olulisemaid juhtimeid, siis viis nendest puudutab Euroopa Komisjoni. ehk probleeme on, me oleme kritiseerinud komisjoni ja komisjon on äh, parandanud oma tegevust äh, ja äh, tuleb tunnistada, et nad tõesti võtavad asja tõsiselt ja teevad oma tööd hästi. mis puudutab nüüd ähm, reguleerimise küsimust, proua Jäädemägi tõstatas selle küsimuse, ma käisin teie riigis paar nädalat tagasi ja käisin ka teie Justiitsministeeriumis, kus me arutasime, kuidas oleks võimalik Euroopa Liidu haldusõigusalast äh, seadusandlust äh, ähm, parandada ja uuendada. ja härra proua Brendekaarstile kõigepealt äh, avaldan teile tunnustust Iiri parlamendi otsuse pärast märkimisväärselt laiendada Iiri ombudsmani mandaati ja lisada juurde sada neliteist asutust tema pädevuse alla, see oli reform, mida oodati kaua ja ma võin vaid aplodeerida ja head soovid edasi saata oma Iiri kolleegile. mis puudutab tubakadirektiivi küsimust, siis Euroopa ombudsman tänaseks ei ole saanud ühtegi kaebust selle direktiivi kohta. kui me peaksime saama kaebuse, siis loomulikult tuleb meil hea seista selle eest, et, et enne, kui nad, eh, kaebad jõuavad meie ette, oleksid nad pöördunud Olafi poole ehk selle õige asutuse poole, kes peab hea seisma selle eest, et kõik tingimused on täidetud või, või ka siis äh, ükskõik millise Euroopa Liidu institutsiooni poole, kes asjaga võib olla seotud, ehk komisjoni poole. ja lõpetusena, lõpetuseks tahaksin äh, võtta vastu äh, volinik Sefkovitši pakkumine teha koostööd hea halduse tagamisel. me ootame teiega koostööd tegemist ja võite olla kindlad, et me oleme võtnud teadmiseks äh, selle, et koostöö on suurenenud komisjoniga, eh, leidmaks eh, sõbralikke lahendusi, see on hea teile, see on hea meile ja mis kõige tähtsam, see on hea kodanikele, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna raportöör proua Matsooni. aitäh, mul on väga hea meel täna õhtul toimunud arutelude pärast, see on suurepärane näide käegakatsutav näide selle kohta, kuidas meil on võimalik saavutada hea kodanike eh, koostöövõrgustik, mis kannab vilja nii eh, kolleegide jaoks petitsioonide komisjonis, see kõik on näidanud, eh, kui ka teiste jaoks, see näitab, et me tõesti tunnustame Euroopa Ombudsmani tööd ja tegevusi ja mis on veelgi olulisem, me nõustume tema eesmärkidega, mis ta on oma töös endale seadnud. meie kahe organisatsiooni vahel on teatud sünergia ehk see tähendab seda, et me saame üksteisele toetuda, võtta üle parimad tavad ning ning me püüame eh, näiteks eh, lähtuda ombudsmani poolt eh, välja pakutud Eh, uusi tehnoloogilisi lahendusi internetis, see on kindlasti midagi sellist, mille osas me oleme valmis tegema koostööd, eh, samuti teeme teiega koostööd erinevate raportite raames ning eh, need küsimused, mis ei kuulu Euroopa Ombudsmani pädevuse alla, saadab ta edasi meie petitsioonide komisjonile. palju tänu selle koostöö eest, mida me oleme teinud Mm, palju tänu, et äh, tunnustate ka petitsioonide komisjoni ülesandeid, eesõigust äh, ja ombudsman on äh, selgelt Äh, alati saatnud need kaebused, äh, mis kuuluvad petitsioonide komisjonile, meie komisjonile, mis näitab, et meie suhted on tõesti läbipaistvad. palju tänu ka volinikku selle eest, et olete täna siia tulnud, palju tänu kõikide jõupingutuste eest, mida te igapäevaselt teete ja ma olen kindel, et need soovid, mida ta täna siin kojas väljendas, on äh, sellised, mis väärivad meie toetust, mida me jagame ja mis ka tõesti ühel päeval ellu rakendatakse. aastate jooksul vaatamata headele kavatsustele on komisjon olnud mõnikord aeglane kohanemaks tõeliste vajadustega. meil tõesti on, on vaja lihtsustamist, kiiremat reageerimist ja väiksemad vahemaad ehm, Euroopa Liidu institutsioonide ja Euroopa kodanike vahel. ja ma usun, et ilmselt see ei ole nüüd kõige positiivsem, aga lubage pöörduda äh, volinik Sefkovitši poole, kes ma tean, on väga huvitatud äh, sellest, et, äh, et tegeleda kodanike murega. ma tõesti loodan, et ta jätkab seda tööd. aitäh, raporteid hääletatakse homme kell üksteist kolmkümmend ja nüüd teeme töös väikese pausi ning jätkame kell üheksa.